soovitustega. kolleegid, palun lahkuge eh, kojast vaikselt, kui see vähegi võimalik on, suur tänu. Good morning, this is McGuinness. colleagues we will now take explanations of vote um, and i now give the floor for one minute Nüüd, äh, matt carthy äh, hakkame hääletusselgitustega peale annan sõna kolleeg äh, McCarthy'le enne kui te alustate please colleagues could i ask for silence kallid kolleegid palun vaikust et me saaksime kuulata hääletuse selgitusi härra Cathy, palun püüdke mm, üle selle müra nüüd kõneleda või tahate äkki oodata natukene? ma püüan siis ennast kuuldavaks teha üle selle müra. see raport andis hea võimaluse kaitsmaks Euroopa standardeid eh, ja selliseid riike nagu Iirimaa. see raport oleks saanud ähm, Äh, kaitsta kodanike huve, aga nüüd on liigutud hoopis äh, biotehnoloogia ettevõtete äh, huvide kaitsemise suunal. võib-olla mõned on valmis alluma nõukogu soovile kiiresti seadusandliku tööga ühele poole saada, aga meie siin Feinist ja ka teised Äh, oleme vastu äh, sellele, mida siin on tehtud, äh, ma tahaksin ähm, kiita meie variraportööri Lynn Boylani tehtud tööd, see on kaitsnud Euroopa ja eri kodanike huve ja meie nõuame täielikku selgust selles, et liikmesriigid saaksid endale otsustusõiguse keelustamaks GMO-d oma riikides, aitäh! suur aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks sõna härra Pospišil. aitäh austatud president, ma tervitan seda heaks kiidetud kompromissi, sellepärast et mina olen veendunud, et see peegeldab endas lahendust, mis äh, ei äh, poolda ainult äh, GMO-de pooldajaid või vastaseid. Äh, siin antakse võimalus keelustada GMO-de kasutamine ja kasvatamine riikide territooriumil, ma arvan, et see on õige äh, lähenemine keskne tsentraliseeritud lähenemine sunniks ähm, kasvatama GMO-sid äh, üle kogu äh, Euroopa Liidu või siis teine alternatiiv, täielik keelustamine ähm, ei äh, oleks olnud head lahendused Äh, need küsimused, äh, kus äh, ähm, otsustatakse GMO-de kasutamine mitte, peab jääma liikmesriikide pädevusse ja mina leian, et see kompromiss on heaks aluseks järgnevateks aruteludeks. suur aitäh, härra Bogovitš, teil on üks minut. suur aitäh mina toetan seda vastu võetud lepet. ma olin vägagi valmis seda lepet toetama, sellepärast et see parandab selle olukorra, mis kahe tuhande esimesel aastal tekkis. mina olen olnud põllumajandusminister ja mina osalesin nõukogus toimunud vastavasisulistel aruteludel. ma tean, kui armutud on olnud mõned liikmesriigid, kui on püütud kompromissi saavutada mina tahaksin õnnitleda parlamenti, koordinaatorid ja kõiki, kes aitasid ähm, kaasa selle kompromissi saavutamisele, äh, selle hulgas ka mm, komisjoni esimees. me teame, mida see kompromiss sisaldab, liikmesriigid saavad langetada otsuseid ähm, ilma, et neid valitseks oht, et ähm, arvamused ettevõtted, nad kohtusse kaebavad äh, selle kõige taustal. oluline on ka see, et see lepe võeti parlamendis vastu mm, just enne, kui USA-ga läbirääkimistesse minnakse ja ma arvan, et see on väga oluline. suur aitäh, härra Zahhatril, teil on üks minut. aitäh aitäh, austatud president, mina tervitan seda tulemust, mina hääletasin kahel põhjusel selle dokumendi poolt. kõigepealt sellepärast, et hea on liikmesriikidele anda võimalus reguleerida äh, seda äh, valdkonda, kus Euroopa Liidu ülest õigusandlust otseselt vaja ei ole ja Eh, see on just valdkond, kus üle-euroopalist eh, seadusandlust ei ole vaja. teiseks, eh, mõnedes liikmesriikides on minu arvates õigustamatu ja mm, õigustamatu hüsteeria, mis ei põhine teaduslikel andmetel ma ei taha kellegi arvamust siin äh, tühiseks muuta, kui keegi tahab olla GMO-de kasvatamise vastu, siis palun väga, aga äh, nad ei tohiks sundida teisi oma ähm, eeskuju järgima, minul on hea meel selle üle, et see otsus äh, võtab ära ploki sellelt vetolt, mis Euroopa tasandil on olnud, suur aitäh! järgmiseks äh, kolleeg Ford üheks minutiks, suur aitäh! kui me tahame maailma kasvavat rahvastikku toita, kui me tahame võidelda ilmastikumuutuste vastu ja haiguste vastu, siis äh, me peame kasutusele võtma võimalikult head Äh, teadusandmed äh, ka põllukultuuride valdkonnas ja äh, GMO-de valdkonnas on Padise seis-, aset leidnud juba liigagi kaua aega ja sel põhjusel ma toetasin seda hääletust, mis annab otsustustegemise õiguse liikmesriikidele. see piirkond, mida mina esindan, on piirkond, kus on pärit mm, parimad maailmataseme põllukultuuride teadlased ja Cambridge'is äh, on tehtud äh, teadusuuringuid äh, selles vallas selleks, et maailma rahvastikku toita. oleks olnud parim, kui me oleks saadnud, saanud ähm, teadusel põhineva lahenduse, mis oleks ühtne üle kogu siseturu, kuid võttes arvesse, et see teema on olnud ummikseisus nii kaua, siis me peame nendel liikmesriikidel, kes toetavad teadusuuringuid, andma võimaluse edasi liikuda. aitäh, härra Jalk, teil on üks minut. kolleeg kallid kolleegid, kolmepoolsetel läbirääkimistel kolmanda ja neljanda detsembri vahelisel ööl jõuti miinimum äh, kokkuleppele, mille kohaselt liikmesriigid võivad siis keelduda GMO-dest oma territooriumil, aga see on illusioon ja sellepärast äh, ma olin ka vastu. tegemist ei ole poliitilise vastusega GMO-de küsimustes, vaid järjekordne taga, järeleandmine GMO-de probleem on toiduohutust puudutav probleem. liikmesriikidel peab olema kohustus äh, GMO-de osas äh, ise otsustada. GMO-de probleem on see, et nad saastavad teisi kultuuri, mitte midagi ei räägita siin äh, piiriülesest ristsaastest, kuida-, mis saab nendest riikidest, kes keelduvad GMO-dest oma territooriumil. ja tegelikult on see ka tsivilisatsiooni puudutav küsimus sellega manipuleeritakse elus hingesid eh, meedia jaoks, me ei peaks eh, seda toetama, see arutelu eh, Venemaal eile ka toimus, ma oleks pidanud sellest lähtuma. proua Lunatšek. suur aitäh ja lugupeetud daamid ja härrad, miljonid kodanikud on olnud ja on endiselt meie ühises Euroopas äh, Ähm, pärast aastatepikkust blokaadi Euroopas ähm, äh, soovinud muid asju ja tänane kompromiss on äh, oluline samm geenitehnoloogia vaba Euroopa suunal. Ähm, oma poolthäälega täna siin äh, tahan ma kodanikele ja teistele ähm, äh, avaldada austust, avaldada austust ka geenitehnoloogia vabadele piirkondadele Euroopas ja äh, mina näitan üles oma häälega austust kõikidele nendele, kes selle suunal on tööd teinud, aga veel on puudujääke äh, ja vastuvõetamatu on see, et geenitehnoloogia peaks siin kaasotsustusõiguse saama ja komisjoni president Juncker on lubanud tegutseda siin valdkonnas äh, ja äh, ka äh, volinik on lubanud siin maise ettepanekuga välja tulla ja see peab tõesti ka välja tulema, aitäh. proua Petir, palun. suur tänu, proua juhataja. ma jäin erapooletuks selle direktiivi puhul, sellepärast et minu meelest see ei austa täies mahus liikmesriikide õigust ise valida, ise otsustada. ma rääkisin juba varem lähimuspõhimõttest arutelu jooksul ja ma tahaksin seda siin korrata geneetiliselt muundatud organismide puhul moonutatakse geeni äh, ja sellel võivad olla pikaajalised tagajärjed keskkonnale ja inimtervisele. argmaised ettevõtted tahavad niimoodi saada kontrolli meie toiduahela üle. me oleks äh, pidanud äh, selle direktiiviga tagama selle, et äh, nad ei saa seda kontrolli. Nendel ei tohi olla samasugust õigust, pädevust, nagu on liikmesriikidel. minu meelest Euroopa oleks pidanud olema nutikam ja oleks pidanud ähm, võtma konkreetsema seisukoha. härra Juncker andis meile lubaduse, loodetavasti ta sellest lubadusest ka kinni peab. proua Tšinitši, järgmisena palun. suur tänu, proua juhataja GMO-de kasvatamine tekitab äh, väga tuliseid arutelusid, mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka liikmesriikide sees rahva vahel. Äh, avalik arvamus läheb, äh, on siin eri seisukohtadel, miks, sellepärast et ei ole selgust, mis mõjud on keskkonnale ja inimtervisele GMO-del. nüüd see kompromiss on saavutatud, on saavutatud pärast aastaid tehtud tööd, see annab suurema õiguskindluse ja liikmesriikidel on äh, nüüd siis õigus kas äh, lubada või keelata GMO-de kasvatamine oma territooriumil, see annab liikmesriikidele valiku liikmesriigid võivad äh, lisaks keskkonna ja rahvatervise argumentidele viidata ka sotsiaalsetele mõjudele, mõjule põllumajandusele, nii et äh, see kõik astub sammu õiges suunas, see annab suuremad garantiid rahvatervisele, sellepärast ma toetasin seda. proua Kardini, teil on järgmisena sõna üheks minutiks suur tänu, me hääletasime selle lepingu poolt, selle kokkuleppe poolt, see on aastaid äh, olnud töös ja annab liikmesriikidele võimaluses kas siis keelata või lubada oma territooriumil GMO-d. mina arvan, et on ülioluline, et lähimuspõhimõte peaks siin kehtima kõik on, tasakaal on äärmiselt delikaatne mis tuleb leida toidu ohutuse ja äh, keskkonnakaalutluste vahel. meie oleme jällegi näidanud siin oma kojana, et me oleme instants, kes kuulab ära rahva äh, ja see on täiesti õige. enamus rahvast Euroopas on huvitatud sellest, et tervislik oleks toit. Äh, muidugi on ka puudujääke veel, näiteks finants äh, tagajärjed süsteemi rikkujatele ja loomulikult tuleb mõelda ka sellele, kuidas äh, lahendada sellised juhtumid, kus GMO-del lubanud territooriumite kõrval olevad territooriumid saastuvad. proua Jufrida, suur tänu, proua juhataja, me kõik teame, et äh, GMO-de teema on olnud äh, tuliste arutelude aluseks äh, rahva seas juba mõnda aega umbes. umbes viiskümmend kaheksa protsenti inimestest on GMO-de vastu, nii et seisukohti on mitmeid. ka teadusmaailmas on neid, kes on GMO-de poolt ja neid, kes on nendele vastu. ja see ei ole sugugi võitlus nende vahel, kes kardavad ja nende vahel, kes tahavad vapralt äh, mööda seda uut tööd käia. asi on lihtsalt selles, et äh, teadus äh, ei ole meile andnud veel konkreetseid tulemusi selle kohta, millised võivad olla GMO-de mõjud. praegune arutelu on emotsionaalne ja me lihtsalt ei ole kasutanud paremini ära meie teadmisi teema kohta, nii et äh, peaks keskenduma uuesti teadusuuringutele, õppima sellest. mina toetasin seda ettepanekut, härra Jaar austatud president, aitäh! Äh, ma pean üles tunnistama selle, et see kompromiss mulle tegelikult väga ei meeldi, aga sellele vaatamata ma hääletasin selle poolt, ma hääletasin selle poolt sellepärast, et äh, see kompromiss peegeldab tegelikult poliitilist reaalsust ja avab uue menetluse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 see, mis varem on äh, eksisteerinud, ei tohi enam jätkuda, kus äh, erinevad osapooled on teineteist takistanud, nüüd me peame järgima õigusriikluse põhimõtet ja me peame selle problemaatikaga õigesti edasi liikuma. mul on äh, aga üks soov, nimelt see, et geenitehnoloogia oleks valdkond, mida Euroopas edasi saaks uurida teaduslikult ja et riskihinnangud oleksid kindlasti sellesse kaasatud. mina leian aga, et sellest kõigest ainult ei piisa ja äh, kui me räägime uutest menetlustest, äh, siis me peame riskid äh, ka uuesti defineerima, aitäh. proua Kodin, üks minut, palun. suur tänu, proua juhataja, meile välja pakutud tekst justkui annab liikmesriikidele ise valida ja tegelikult aga allutab kodanikud ja liikmesriigid armastele ettevõtetele, see puudutab mitte ainult äh, Ähm, meie kodanike tervist, vaid ka mõju floorale ja faunale, me ju teame seda, et see on problemaatiline. Äh, see kõik tähendab seda, et me oleme järjest rohkem üleilmastumise ohvrid, äh, see kõik toob kaasa meie toiduahela rikkumise, kelle jaoks? Äh, mitte rahva jaoks, vaid mõningate argmaiste ettevõtete aktsionäride jaoks, kes tahavad oma taskuid täita me peame leidma poliit-, õiged poliitilised lahendused, GMO-d, mis meile ka välja pakutakse selle tekstiga, ei lähe kokku toiduahela suveräänsusega. selline valik peaks olema üksikisiku tasandil, me peame ise saama toota seda, mida me tahame, et me sööme ja mida söövad meie lapsed ilma igasuguse riskidega ja sellepärast ma olin selle teksti vastu. Um, our next speaker, Mr. järgmine kõneleja on härra Annemans, palun kallid kolleegid, võime manipuleerida ja muuta eh, taimi, on väga eh, vana oskus ning seda on alati tehtud teaduslikult väga ettevaatlikult. teame, et GMO-d võivad kaasa tuua monokultuuride ohu ning on igatahes väga kasulikult rahvusvahelistele suurettevõtetele on öeldud, et liikmesriigid tohivad ära keelata ähm, GMO-d oma territooriumil, samas võivad need äh, GMO-d sattuda nende, nende territooriumitele. seega äh, äh, on selge, et et eh, on üritatud tarbija valikuid teha lihtsamaks, kuid mina olin selle teksti vastu. järgmiseks saab üheks minutiks sõna härra Boltšak. Eh, president, daamid ja härrad, mina toetasin seda ettepanekut, eh, sest mina usun, et liikmesriigid Euroopa Liidus äh, saavad enda käsutusse vahendi selle direktiivi näol, mis eh, võimaldab neil tõhusalt koordineerida GMO-de küsimust, see tähendab, et liikmesriigid saavad mm, kas eh, toetada eh, GMO-de kultiveerimist või siis need täielikult ära keelata. GMO-d ol-, oli teoreetiliselt lubatud äh, Euroopa Liidus. meil äh, seni, praegusel hetkel oli meil vaja ratifitseerimisvõimalusi parandada. Äh, me oleme palju rääkinud GMO-de ähm, ähm, võimalikust ohtlikkusest, sellega seoses on väga olulised, et me rakendaks lähimuspõhimõtet, mis on teoreetiliselt eksisteerinud, kuid millest ei peetud kinni. järgmine kõneleja üks minu küsimusi oli, kas see praegune hääletamine parandab praegust olukorda, ma arvan, et minu tänane hääletus selle poolt, selle raporti poolt on positiivne samm. praegune olukord on täiesti aktsepteerimatu, liikmesriike saavad mõjutada rahvusvahelised suurettevõtted, kui nad GMO-d ära keelavad. ning praegusel hetkel on näiteks olukord niimoodi, kus üheksateist liikmesriigi lükkasid eh, komisjoni ettepaneku eh, tagasi teatud GMO-de lubamiseks eh, ning praegu on võimalus liikmesriikidel see otsus individuaalselt langetada. Iirimaa saab seega võimaluse keelata ära GMO-d, isegi kui komisjon otsustab vastupidi, see on kindlasti kõige demokraatlikum tulemus. pärast tänast hääletust äh, saavad äh, iirlased nõuda vastutust eh, Iirimaa põllumajandusministrilt. see on lahendus, mis enamusele kindlasti sobib. järgmisena saab sõna proua Zaborska. suur tänu, proua president. Euroopa Liidu kodanikud äh, ei ole suutnud äh, leida ühist seisukohta GMO-de kohta, poliitikud samuti mitte. ühest küljest öeldakse, et kui soovime äh, maailma äh, kaotada enam nälja, ei saa me seda teha ilma GMO-deta. samas öeldakse, et peaksime olema ettevaatlikud, siin võivad olla negatiivsed tagajärjed selliste toiduainete tarbimisel. peaksime tõesti olema ettevaatlikud, sellega seoses toetan kokkulepet, mis võiks kaasa tuua äh, praeguse olukorra muutumise ja see peaks suurendama ka liikmesriikide valikuvõimalusi GMO-d. GMO-sid reguleeriti praegusel hetkel Euroopa tasandil, liikmesriigid said, äh, liikmesriigide võimalused olid väga piiratud. see aga, äh, praegune dokument toob kaasa suurema õiguskindluse ning liikmesriigid, kes soovivad äh, GMO-sid ära keelata või lubada, saavad seda teha. suur tänu Eh, mina tahaks teada, milleks meil EFSA-t üldse vaja läheb, kui me vaatame kõrvale kahekümne viie aasta jooksul toimunud teadusuuringuid, kuhu on investeeritud miljoneid. praegusel hetkel pole ükski eh, uuring näidanud riske eh, toidu turvalisusele ja toit, loomade heaolule ja tervisele. meie poliitika peaks võtma aluseks teaduse ja mitte emotsioonid praegusel hetkel on äh, lokkama löönud roheliste ideoloogia, mis äh, ütlevad, et GMO-d on täiesti kunstlikult. nüüd, kus äh, liikmesriigidel on opt-out võimalus, killustab see ühisturgu, kuidas see käib kokku ühtse põllumajanduspoliitikaga, sellele küsimusele pole vastatud, meil on vaja vaba valikut tarbijatele samuti. sellega seoses peaksime sildistama tooted, öeldamaks, kas tegu on GMO-ga või mitte nii, sest ähm, ei pea lihtsalt lubama GMO-del osas opt-out võimalust, teadusuuringud, innovatsioon, see võimalus on Euroopa jaoks ainult edasiminek. suur tänu, järgmisena saab sõna proua McClarkin kui asi puudutab GMO-si, siis me soovime mõistlikke lahendusi, mis võtavad aluseks teadusuuringud, kuid mitte kõik riigi liikmesriigid ei soovi seda eh, teha ning praegune dokument annab võimaluse liikmesriikidel langetada otsuseid GMO-de osas. Suurbritannia eh, saab õiguse otsustada tagasi Eh, oleme selle nimel juba pikalt tööd teinud ning eh, tervitan, et seda, et need pädevused Suurbritanniale tagasi läksid. järgmisena saab sõna härra Wolf. suur tänu teile proua president, praegune dokument äh, on liikmesriikidele võimalus lähimuspõhimõtet rakendada ja saada võim tagasi endale otsuste, otsustamas GMO-de kohta. Te kuulsite konservatiivi äh, kes ütles, et tegu on hea äh, põhjusega, see pole tõsi, viisteist klauslit dokumendis teevad kõik selleks, et liikmesriigid Eh, on, ähm, peavad alluma Euroopa Liidule otsuste tegemisel, see ei ole parlamendi valik, see on nõukogu ja komisjoni valik. veel kord näidatakse, kui petu, milline see petukohaga on tegemist, arutelu ei toimunud selle kohta, kas GMO-d on head, ei räägitud ka sildistamisest, et Euroopa kodanikel oleks võimalik valida toodet, mida nemad tahavad, ei ole selget süsteemi selleks, et rist saastet äh, ei toimuks, ei olnud ka selget võimalust selleks, et äh, Euroopa äh, kodanikud saaks keelduda GMO-dest, kui nad seda soovivad või siis mitte. järgmisena saab sõna härra Kill. härra Kelly, härra Kill. vabandust. aga siis härra Kelly, olge valmis, teie olete järgmine. ja nüüd härra Kill, üks minut. Briti äh, press ja paljud saadikud on öelnud, et see dokument annab tagasi pädevuse meie valitsusele GMO-de küsimustest. tegelikult äh, on tegu võimalusega, teatud võimalusega liikmesriikide jaoks otsustada GMO-de kasvatamise ja kasutamise kohta, kuid nagu ikka siin kojas, et pole miski nii, nagu see esialgu välja näeb me hääletasime viiekümne kahe muudatusettepaneku, mitte teku, mitte õigusloomelise dokumendi kohta. näiteks muudatusettepanek kakskümmend, mis oleks tegelikult andnud pädevuse tagasi liikmesriigile valitsusele, see lükati tagasi ühes teistegi muudatusettepanekutega, mis kõik garanteerivad sellele, et Suurbritannia endiselt peab alluma Euroopa diktaadile, sellega seoses jäime erapooletuks. järgmisena saab sõna härra Kelly ma sooviksin öelda, et mina hääletasin selle raporti poolt ja äh, seda koos ülejäänud äh, Rahvaparteiga, nagu te ise seda ütlesite, oli vaja seda teha äh, üle poolte saadikutest oli selle poolt, seitsekümmend protsenti hääletas selle raporti poolt, see on juba argument iseenesest. anname liikmesriikidele äh, Eh, loa teha seda, mida nad ise tahavad eh, teadusuuringute innovatsiooni valdkondades. minu koduriigis on meil vaja võimalust, eh, et seda teha ning see vajadus on eksisteerinud juba pikemat aega. liikmesriigid võivad langetada erinevaid otsuseid ja see annab liikmesriikidele võimalust tegutseda nii, nagu seda, nad seda ise soovivad. minu meelest on see samm edasi kuigi see ei ole muidugi täiuslik. ja suur tänu, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Džambatski. suur tänu teile, kallid kolleegid, ma hääletasin selle ettepaneku poolt, sest leian, et see on mõistlik. uus äh, õigusloomeline dokument on mõistlik, meil on sellist vaja praegu on meie kodanikud äärmiselt umbusklikud GMO-de eh, eh, ja GMO-sid sisaldavate toodete suhtes ning eh, praegusel hetkel ei ole ühtegi regulatsiooni ette nähtud, mis lubaks turustada GMO-sid ja neid sisaldavaid tooteid. praegusel hetkel on liikmesriikidel nüüd võimalus kas lubada või keelata GMO-de kasvatamist nende territooriumitel. usun, et liikmesriikidel äh, peab olema võimalus langetada selles osas omapoolseid otsuseid. Eh, enamus eh, Bulgaaria kodanikest on GMO-de kasutamise vastu, mina toetan neid ja pöördun komisjoni ja nõukogu poole, et nad eh, suur-, laiendaks liikmesriikide õiguseid selle kohta, kas kasvatada või turustada GMO-sid sisaldavaid tooteid suur tänu, järgmisena saab sõna härra Coburn. suur tänu, proua president. tegemist ei olnud hääletusega selle kohta, eh, kas Suurbritannia saab eh, või mitte kasvatada GMO-sid, tegu on lihtsalt üks muudatusettepanekutest viiekümne kahe seas, sest ülejäänud muudatusettepanekud olid selle vastu, endiselt otsustab Euroopa Liit. Suurbritannia parlament ja ainult Suurbritannia parlament eh, peaks olema see, kes otsustab eh, GMO-de kasvatamise kohta ning veel enam eh, eh, peale selle näiteks puudutab see ka Suurbritannia võib otsust kalastada Majuti, Majuti saare vetes. see on kolonialistlik otsus, see võtab ära õigused tavalistelt kalameestelt Äh, sest Euroopa Liit nagu ikka ütleb ühte ja teeb teist nagu ikka. härra Hannan, üks minut, palun. suur tänu teile, proua äh, asepresident, väga kummaline, kui me räägime kliimamuutustest, äh, siis meile öeldakse pidevalt, et oluline on see, et tuleb lugu pidada teadust, teadlaste Eh, arvamustest ja samas aga kui eh, küsimus puudutab GMO-sid, needsamad inimesed on täiesti vastupidisel arvamusel. küsimus ei ole selles, kas teadlased on, on kokkuleppel või mitte, vaid kas tunne on õige. no tegu, see on demokraatia, inimesed on tundelised ja samas ka eh, mõtlevad olendid me võime vastu võtta otsuseid, mis võib olla loogilised või siis mitte, kui te olete ebausklikud, väga tore Eh, samas on väga eh, vale GMO-sid eh, peale suruda soovimatule kliendile, see on kui nagu ähm, keelata neid otsustada kokkuvõttes lõppotsuse langetab ikkagi tarbija, kuid tehkem seda vähemalt meie riiklike demokraatlike mehhanismide kaudu, selle asemel, et suruda peale samad reeglid kuuesaja miljonile eurooplasele. härra Änju, teil on üks minut, palun tek-, kokkuvõttes on see lihtne teema Okupi jaoks. oli võimalus anda pädevused tagasi liikmesriikidele, ma oleks siis selle poolt hääletanud, kuid asjatähematult äh, jälgides võime öelda, et tegelikult täpselt vastupidise otsusega komisjon võib sekkuda igas faasis ja seda veel rohkem kui seni nii et äh, vastumeelselt olime sunnitud jääma erapooletuks äh, eriti võttes arvesse, et muudatusettepanek kakskümmend oleks pidanud eraldi hääletusele tulema, võttes arvesse, et see tõesti oleks andnud pädevusi tagasi liikmesriikidele. E, nüüd aga see jäi välja, on väga huvitav, kas need liikmesriigid, mis otsustavad neid äh, ta, äh, ta, äh, organisme mitte kasvatada, kas nad suudavad kontrollida kõiki neid tooteid, mis sisse tuuakse, oleks äärmiselt huvitav, et kui näeme, et inimestel pole piisavalt süüa lihtsalt selle dokumendi pärast. järgmisena saab sõna härra Finch üheks minutiks. proua president, meie jäime erapooletuks, vabandust, et ma kihistan, ma lugesin praegu valet rida, e, me oleme alati selle poolt, kui pädevused tagasi lähevad liikmesriikidele, kuid nagu ikka, on tegu vastuolulise dokumendiga, lõpp-probleem on ju selles, et e, Ehm, et eh, kokkuvõttes eh, TTIP eh, arutelu, TTIP muudab kõik selle mõttetuks. suur tänu, meil on teadaanne, president sai Kreeka